veel kord juhtisid minu tähelepanu sellele ja seetõttu räägin sellest ka veel kord, et eelnevatel päevadel ja nädalatel väga paljudes Euroopa osades oli meil tegemist looduskatastroofidega, mille all kodanikud kannatasid väga palju terved rannikuosad olid vee all, jõed tulid üle kallaste ning torm tõi endaga kaasa väga palju kahjustusi. me otsustasime fraktsioonide juhtidega, et veebruarikuus räägime me sellest küsimusest täiskogul põhjalikumalt ja veel kord selle koja nimel soovin solidaarsust üles näidata kõikidega, kes kannatavad nende sündmuste all ja ma loodan, et Euroopa Liidu liikmesriikide asutused võimalikult kiiresti ja võimalikult vähebürokraatlikult aitavad kannatanuid. lugupeetud daamid ja härrad, kahekümne teisel jaanuaril ÜRO egiidi all peaks kokku tulema teine Süüria tulevikku arutav konverents Genfis. juba tükk aega on seda kohtumist oodatud ja Süüria režiimi ning opositsiooni esindajad, samamoodi nagu ka rahvusvahelised partnerid, peaksid tulema kokku eesmärgiga leida lahendus kodusõjale, see lõpetada ja samamoodi sillutada teed üleminekuvalitsuse kokkukutsumiseks, kuid raske olukord Süürias on takistanud selle konverentsi korraldamist, samal ajal on ta ka otsustava tähtsusega. Euroopa Liit on kutsunud üles kõiki osapooli mitte konverentsi edasi lükkama, vaid see siiski korraldada ettenähtud ajal. Euroopa Parlamendi fraktsioonid liitusid selle nõudmisega. meie parlament jälgib väga tähelepanelikult arenguid Süürias ja toetab toetab kõigi pingutusi konflikti lõpetamiseks sealses piirkonnas. daamid ja härrad, ma sain teada, et kolleeg Brock Rumeenia peaministri kõnes sattus turm tule alla, nimelt sellepärast, mida härra Brock on öelnud äh, rändevoogude kohta ja härra Brocki avaldust võrreldi äh, natsitegudega ja ma nüüd uurin seda härra Pontaga, ma kavatsen seda küsimust arutada. ma kavatsen täpselt äh, kontrollida, mida öeldi. isegi kui ma ei taha siin hinnata, mida härra Brock ütles, leian ma, et natsivõrdlused ei ole ko-, kindlasti siin kohased ja peale selle peame me arvestama ka härra Brocki saadikupuutumatusega. ja nüüd eh, esim-, presidendi teadaanded. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta täiskogu kalender ja selle eelnõu